daamid ja härrad, sellega oleme eh, lõpetanud, mul on üks teadane Horvaatia pädevad asutused eh, mulle on eh, saatnud taotluse Ivan Jakovitši immuunsuse äravõtmiseks ja vastavalt artiklile üheksa lõikele üks saadame selle õiguskomisjonile. nüüd